me jätkame istungiga. ning eh, siin on nüüd kolmanda valmisvooru tulemused asepresidendi valimistel. kuussada viiskümmend kuus hääletajat, eh, tühistatud eh, hääletusi kaksteist, kuussada nelikümmend neli kehtivat häält ning tulemused on järgnevad. Angelilli, Roberta, kakssada seitsekümmend neli, Düran Isabel, kakssada seitsekümmend kuus, Kaminski Mihhail. Kaminski Mihhail Tomas Stos-. Kaminski Mihhail, sada seitsekümmend neli, Kohmerin Silvana, sada kaheksakümmend kuus, Macmillan Scott, Edward, kakssada nelikümmend neli, Martines, Martines, Miguel Angel kolmsada kakskümmend seitse, Rotperent Dagmar kakssada kaheksakümmend seitse, Rootšek Libor kakssada seitsekümmend kaheksa, Schmidt-Pall kakssada viiskümmend seitse, Vidal Quadras Alejo kolmsada kaheksa, Wallis Diana kakssada seitsekümmend kaks, Wieland, Rainer kakssada kolmkümmend seitse. ning nende tulemuste alusel tahan teile teada anda, et asepresidendid on valitud ja need on järgnevad. Miguel Angel Martinez Martinez, Alejo Vidal Cuadras, Dagmar Roth-Berend, Libor Rutšek, Isabel Durand, Roberta Angelilli. Paul Schmidt. Edward Macmillan Scott. Rainer Wieland. Sylwana Koch-Merin. Koleżankom i kolegom, którzy zostali wybrani. Kõik kolleegid, kes valiti, asepresidendi kohale. ma tahaksin teile soovida kõike paremat. me kindlasti teeme head koostööd ning järgnevatel päevadel leiab aset ka vastavalt artikli viisteist äh, alalõikele kaks äh, kodukorrast äh, koostatakse ka mm, häälte nimekiri ning kui on võrdsel hulgal hääli, siis äh, on võitjaks kandidaat vastavalt eale. ning sellega on äh, istung katkestatud kuni kella üheksani homme hommikul. head õhtut ning homseni!